lõige neli kodukorrast ütlen ma teile, et eelmise, eilse äh, kella neljase seisuga ei olnud vastuväiteid protokollile ja seetõttu on need vastu võetud. kuue fraktsioon on öelnud, et äh, proua Michals võiks olla